kui saadikute rühm ei esita ettepanekut selle vastuvõtmiseks hääletamise teel. Need olid minu informatsioonilised teadaanned. ja nüüd läheme päevakorra juurde edasi. päevakorra projekt võeti vastu esimeste konverentsil üheksandal septembril aluseks artikkel üks kolm seitse kodukorras. päevakorra projekt on teile laiali jaotatud. nagu te teate, on meil ees vägagi oluline töö. möödunud nädalal toimusid volinike kuulamised ning sellel nädalal on